kahekümne kaheksanda, kahekümne üheksanda märtsi istungite protokollid on välja jagatud, kas on vastuväiteid? ei ole. siis on protokoll käesolevaga kinnitatud. härra Dimitar Stojanov